pole, sellisel on protokoll heaks kiidetud, daamid ja härrad. kahekümnendal septembril õiguskomisjon kooskõlas artikliga kolm, lõike kolm ja neli meie kodukorrast otsustas kontrollida härra Gutierrez Pere mandaati ja tema mandaat kinnitatakse üheksateistkümnendast juulist alates ja seda peaks kinnitama ka täiskogu, kas on kommentaare, kas on vastuväiteid sellega on mandaat kinnitatud. Äh, sotsiaaldemokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis on palunud, et see